tõttu saavad kirjaliku vastuse, aitäh! proua minister, mul on kaks teadet, ma saan teile öelda, et viiendal oktoobril kaks tuhat üheksa eh, õigusasjade komisjon ühel häälel otsustas kuulutada taotluse eh, vastuvõetavat, võetamatuks, et härra Fiorelt, endiselt parlamendi liikmelt eh, immuniteeti mitte ära võtta ma võtsin selle otsuse teadmiseks ja me esitame selle ka pädevatele Itaalia asutustele, selle otsuse. ja Rahvapartei ja EFT fraktsioon tahtis mitmeid muudatusi näha